alustagem uuesti osaistungjärguga. eilse koosoleku protokoll on teile kättesaadav. suur aitäh mul on kuueteistkümnenda punkti kohta protokollis märkus. siin on igati õigesti meelde tuletatud, et ma palusin et äh, minu parlamentaarse immuniteedi osas alustatakse äh, arutelu ja te keeldusite sellest. see on aga vastuolus sellega, mida äsja just äh, proua president Angelilli ütles. nimelt ütles ta, et ma sain eile sõna parlamentaarse immuniteedi äravõtmise osas, see on aga vale, sellest tulenevalt on üks liikmetest ilma jäetud kaitseta ja mitte kellelgi selles osas sõnavõtuõigust ei olnud täiskogul, ei asjast huvitatud isikul ega ka kellelgi, kes oleks võinud teda kaitsta, ei ole olnud ei arutelu ega äh, hääletuse selgitust. nii et ma tahan, et see pandaks kirja ja ma tänan teid. Äh, suur tänu ma mõistan, et te kommenteerisite nüüd eilse koosoleku protokolli. Läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti